Teile on ähm, edastatud protokoll, kas kellelgi on kommentaare selle kohta? ei ole. sellisel juhul on protokoll vastu võetud. protseduuriline küsimus, härra Ribeiro Castro. tänan, ma äh,